kallid kolleegid, jätkame oma koosolekut. ja jätkame jälle hääletusega. meil on viis arvamust erinevate programmide kohta. ja kahe tuhande kahekümne esimene, kahe tuhande, kahe tuhande kahekümne seitsmes aasta, viis ütlesin ma, tegelikult on tegemist hoopistükkis nelja programmiga või täpsemalt öeldes kolmega. sellepärast, et äh, ühissätted on edasi lükatud. esimene hääletus käsitleb äh, meie kolleeg Urmas Paeti arvamust ning äh, sisejulgeolekufondi loomist muudatusettepanek kolmkümmend, kes on poolt? vastu. Äh, proovime uuesti, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt vastu. ebaselge on see tulemus, hääletame elektrooniliselt, muudatusettepanek kolmkümmend üks, hääletus algas. kolmkümmend üks. ja tegutsege nüüd, pange kaardid masinasse. kas kõik hääletasid? paistab, et mitte. hääletus lõppes ja kolmteist poolt, kümme vastu, vastu võetud kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, muudatusettepanek number kolm, hääletus algas. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes, vastu võetud kaksteist äh, poolt, üksteist vastu. muudatusettepanek neli ja viis ja kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli kolmkümmend kuus, kolmkümmend seitse poolt langeb ära hoopis, sellepärast et äh, neli, viis, kuus võeti vastu. nii, muudatusettepanek seitse, kes on poolt? seitse. vastu. kontrollime muudatusettepanekut number seitse, elektrooniline hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kolmteist poolt, kaksteist vastuhäält. muudatusettepanekud kaheksa, üheksa, kümme, üksteist, kes on poolt? vastu. erapooletud. kontrollime. kaheksa, üheksa, kümme, üksteist. hääletus algas. hääletus lõppes kaksteist, kaksteist. ehk siis tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu. tulemus ei olnud piisavalt selge, hääletame elektrooniliselt kolmekümne üheksandat muudatusettepanekut, hääletus algas. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. kaksteist, kaksteist tulemus. tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanekut neliteist kõik hääletasid, hääletus lõppes. üksteist poolthäält, kolmteist vastuhäält, muudatusettepanek viisteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? viisteist, hääletus algas hääletus lõppes. kolmteist, kaksteist vastu võetud muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, seitsmeteistkümnendat muudatusettepanekut. hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmteist vastu, kaksteist poolt, kaheksateist poolt. see kolmteist kolmteist ei muuda mitte midagi. hääletame nüüd kaheksateistkümnendat muudatusettepanekut. kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, aga kontrollime igaks juhuks kakskümmend kaks, hääletame elektrooniliselt. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, ära, vabandust, tegin liiga kiiresti, kes on poolt? vastu erapooletud, äh, tagasi lükatud kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend neli poolt, vastu. kontrollime, kahekümne neljas muudatusettepanek, elektrooniline hääletus algas kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. tagasi lükatud neliteist vastuhäält, kolmteist poolthäält. hääletasime kahekümne neljandat, nüüd kakskümmend kolm, kes on poolt. vastu. erapooletud kakskümmend kolm, elektrooniline kontroll hääletus lõppes. neliteist, neliteist tulemus. vabandage, jah, teeme elektroonilise kontrolli, aga jah, tagasi lükatud, siis on tulemus. kakskümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? jällegi kontrollime elektrooniliselt kahekümne viiendat muudatusettepanekut. hääletus lõppes tagasi lükatud neliteist, neliteist. kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu. elektrooniline kontroll kakskümmend kuus. hääletus lõppes. neliteist, neliteist tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kak-, kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame kogu teksti muudetud kujul ja hääletame nimeliselt, hääletus algas. kõik on hääletanud, hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend viis poolthäält, kaks vastuhäält, üks erapooletu, õnnitleme Urmas Paeti. ja nüüd siis äh, raport ähm, John Howardilt programmi Loov Euroopa loomine. hääletame koos äh, kolmteist, neliteist, äh, viisteist, kuusteist muudatusettepanekuid. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? muudatusettepanekud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 erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist on tagasi võetud, hääletame siis teksti muudetud kujul nimeliselt, hääletus algas nüüd kaks kaarti, paistavad olevat inertsed. ei toimi. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend neli poolthäält, neli häält vastu. õnnitleme siis John Howardit. no sure. järgmisena hääletame <clears throat> varjupaigarände ja integratsioonifondi teemal muudatus seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, viisteist poolthäält, muudatus kolm, kes on vastu, erapooletu, tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, tagasi lükatud. muudatus äh, viiskümmend üheksa ja kuuskümmend ning teised, kes on poolt, kes on vastu. elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud seitseteist poolthäälega nüüd kolm muudatusettepanekut, neli, viis ja kuus kes on poolt ja vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, kontrollime elektrooniliselt, nelikümmend kolme. hääletus on lõppenud nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse, nelikümmend kaheksa, nelikümmend üheksa langeb ära sest kolmekümmend neli ja kolmkümmend viit ei võtnud vastu, viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud tagasi lükatud kaheteist poolt ja kuueteist vastu häälega kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üksteist poolt, vastu kontrollime elektrooniliselt, üksteist. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmteist poolt, vastu, vastu võetud kaks poolt kaks langes ära, neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuusteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt, üheksateist hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt kahtekümmend kolme. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud seitseteist poolt, kaksteist vastu. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis, kakskümmend kuus, kakskümmend viis, kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, asi pole selge, kontrollime kakskümmend kuut. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kuusteist poolt, neliteist vastu, vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, kolmkümmend hääletus on lõppenud vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromissi üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kogu raport muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik hääletasid? üks kaart ei reageeri. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend viis poolt, viis vastuhäält. palju õnne proua Moranile. nii, nüüd öö, äh, oleme õigusloomuliste programmide osas hääletamise lõpetanud nüüd hääletame Jens Kaieri raportit. ja see on Euroopa Liidu varjupaiga ametikohta <clears throat> muudatus kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, vastu võetud, neli poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt, hääletus alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud viisteist poolt, kuusteist vastu. muudatus üks poolt, vastu, e, vastu võetud ning kogu tekst muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? ei, jaa. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, kolm vastuhäält. palju õnne härra Gaierile edasi. paranduseelarve kuus. muudatusettepanekuid pole, nimeline hääletus kogu teksti kohta. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, kaks vastuhäält, palju õnne härra raportöörile, vaat see tulemus teeb nõukogule head meelt. unistada ju võib. nüüd lähme globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutusele võtmise kohta, muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus neli poolt. niisiis. neli poolt. ärge, ärgem kiirustagem. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd edasi võime hääletada plokina. muudatusi viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme, üksteist, kaksteist, kolmteist, neliteist. poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd kogu raportit muudetud kujul nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, kolm vastuhäält. palju õnne raportöörile. nüüd kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve ja viis ümberpaigutamist mida võib-olla raportöör soovib äh, tutvustada. suur aitäh me peaksime kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve kallal rohkem veel tööd tegema, vähemalt senikaua, kuni meil ei ole aasta kaks tuhat üheksateist eelarvet. kaks tuhat kaheksateist aasta eelarve on see, mille kallal me detsembri lõpuni veel tööd peame tegema ja võib-olla isegi kauem veel, ka jaanuaris ja veebruaris. praegu on seda veel vara öelda, kas see nii saab olema või mitte. aga praegusel hetkel me peame teatud ülekandmised või ümberpaigutamised heaks kiitma. Need ei ole problemaatilised, mina soovitan äh, kõikide nende ümberpaigutamiste muudatuste äh, poolt hääletada. otsus kakskümmend kaheksa ähm, on äh, kolleeg Kadri Zabali raporti vastuvõtmise tagajärg äh, kaks koma kolme miljoni TGF-i reservi realt viiakse üle peamisele eelarvereale ja minu ettepanek on hääletada poolt. teine ümberpaigutamine puudutab otsust kolmkümmend 30 Mm, mille eesmärgiks on äh, ümber paigutada halduskulude realt Horisont kaks tuhat kahekümne alt e siis äh, mm, operatiivreale ja ka AMIF-isse ja kokku me räägime viiest koma üheksakümne viiest miljonist eurost ja minu ettepanek on see heaks kiita. kolmas ettepanek puudutab ümberpaigutamist, mis on seotud otsusega kolmkümmend kaks ja see näeb ette kolme koma äh, üheksakümne kolme miljoni euro ümberpaigutamise äh, selleks, et toetada IT-süsteeme äh, ning IT-süsteeme komisjonis ümber korraldada Brexiti tõttu. Mm, täpsemalt öeldes tuleb öelda, et Brexiti tõttu on olukord selline, et IT-süsteemid tolliliidu kontekstis tuleb ümber konfigureerida ja kahekümne seitsmes liikmesriigis tuleb neid ka kontrollida, et nad toimiksid seal äh, ja siis kahekümne seitsmes liikmesriigis, mitte kahekümne kaheksas liikmesriigis nagu varasemalt, selleks on siis äh, raha vaja, kolm miljonit eurot tuleb selleks äh, Kemikaalide Ametilt sellepärast et nemad said tasudepõhiselt rohkem sissetulekut ja seetõttu on eelarvest vähem vaja ning null koma üheksa miljonit tuleb komisjoni halduskulude realt. minu ettepanek on hääletada selle poolt selleks, et meie IT-süsteeme Brexiti kontekstis tugevdada. neljas ümberpaigutamine puudutab otsust kolmkümmend kolm ning see ümberpaigutamine puudutab äh, avansside maksmist äh, Jean Monnet kaks hoone kontekstis, mida ehitatakse äh, Luksemburgis. seda hoonet ehitab Luksemburgi riik ning kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal andis komisjon teada oma kavatsusest teha avansilisi makseid Luksemburgile ning esimene makse neli koma kuus miljonit tehti kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta aasta lõpus ning äh, praegune äh, ümberpaigutamine on kolmkümmend üheksa äh, koma üheksa miljonit eurot ning see võimaldab komisjonil teha teise nii-öelda avansilise makse või ettemakse Luksemburgile mm. me siis paigutame ümber kolmkümmend üheksa koma üheksa miljonit ja see on mõeldud Jean Monnet hoonele, kust see raha siis tuleb, peamiselt tuleb see palka teilt äh, kolmkümmend kolm koma kolm miljonit, äh, kolm koma äh, kolm tuleb Euroopa Liidu delegatsioonide hoonete eelarverealt ja kaks koma kolmkümmend kuus miljonit paigutatakse ümber personaliridadelt ja seda raha ei ole ära kasutatud aasta lõpu seisuga ja seetõttu on neid võimalik kasutada ja üks miljon eurot paigutatakse ümber äh, välispersonali äh, ridadelt äh, delegatsioonidest mm, ja kokku on siis kolmkümmend üheksa koma üheksa miljonit, mida ümber paigutatakse selleks ja minu ettepanek on seda toetada. viimane ümberpaigutamine on otsus kolmkümmend viis, mille ettepanekuks on kanda üle nelikümmend viis koma kaks miljonit eurot selleks, et rahastada mm, lõsipulbri ladustamist äh, ja lõssipulbri äh, müügihind oli madalam kui sekkumishind ja see tähendab seda, et palju on veel varusid äh, ning esialgsed eraldised selle eelarve jaoks ei ole piisavad ja seetõttu, nagu ma ütlesin, siis me peaksime nelikümmend viis miljonit ümber paigutama ja kust see raha tuleb, üheksa miljonit tuleb äh, finantskorrektsioonimehhanismist eh, ja kolmkümmend viis koma seitse miljonit tuleb eh, vaidluste lahendamisest ja null koma viis miljonit eh, tulevad eelarverealt, mis puudutab maaelu arengu lõpule viimist. ja nelikümmend viis koma kaks miljonit siis kokku ja lugupeetud esimees, minu ettepanek on ka selle ümberpaigutamise poolt hääletada ja sellega ma olen oma ettekande lõpetanud. Äh, vaatame, kui palju me siis peame veel aasta kaks tuhat kaheksateist eelarvega tegelema, aitäh. tänan, härra raportöör, kas variraportöörid soovivad midagi lisada? on teil märkusi? Äh, ja mina Äh, leian, et need üle või ümberpaigutamised on mõistlikud, me peame ähm, vähendama ja vältima äh, intressimakseid ja seetõttu äh, selle saavutamiseks ongi väga mõistlik neid ümberpaigutamisi teha, aitäh. ma pöördun äh, järgmise aasta raportööride poole, kuigi peaksime rääkima käesoleva aasta raportitest. nii. ma pöörasin variraportööri poole, kuna sa oled variraportöör käesoleval aasta, järgmisel aastal, siis äh, ma mõtlesin, et pean sulle sõna andma, kas keegi soovib sõna võtta? ei ma tahtsin lihtsalt äh, märkida, meil on meeletu üle-eelarvestamine, sest äh, meil on äh, tohutu hulk raha ette nähtud kinnisvara poli-, poliitika elluviimiseks ja see tekitab küsimusi nõukogu siiruse, siiruse kohta, niisiis vaatame ümberpaigutamisi, elektrooniline hääletus hääletus on alanud eh, ja see puudutab siis viit ümberpaigutamise taotlust. kõik hääletasid? no arva, ütleme, et kõik hääletasid, vastu võetud kakskümmend neli poolt kolm vastu. palju õnne härra Muresanile. järgmisena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 suur aitäh, austatud esimees, mul on siin üks muudatus, siin on äh, viis taotlust ümberpaigutamisest, kaks neist nõuavad hääletust ja minu ettepanek on hääletada pärast seda, kui ma nende ümberpaigutamiste mm, asja selgitan. esimene puudutab Euroopa Kontrollikoda, nende ettepanek äh, on mm, viis AD alalist ametikohta muuta ajutisteks ja see võimaldab ka ekspertide värbamist ja mina toetan seda ettepanekut. teine teema puudutab Euroopa Euroopa äh, andmekaitse inspektorit, äh, kolleegid äh, võib-olla on teadlikud sellest, et andmekaitse inspektor on nõudnud Euroopa Andmekaitse Nõukogu loomist ning nelisada kakskümmend tuhat eurot ümberpaigutamisena, neil olevat päris suur summa väikese institutsiooni jaoks, siis samas me peame meeles pidama, et me loome täiesti uue nõukogu või ameti, vabandust, ja seetõttu ongi taotletud seda ümberpaigutamist hindamist ja tahetud on raha erinevate meeskondade tugevdamiseks, selleks, et see asutus luua. seda ei ole vaja hääletada ja mm, minul on hea meel seda ettepanekut toetada. kolmas punkt puudutab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed viissada seitsekümmend viis tuhat eurot on nad suutnud säästa aasta jooksul. Nende ettepanek on seda raha kasutada selleks, et ajakohastada turvalisust hoones ja teatud remonttööd läbi viia. hääletust on vaja selles küsimuses ja mina soovitan seda ettepanekut ümberpaigutamiseks toetada. neljas punkt puudutab regioonide komiteed. Nemad tahavad sada kuuskümmend kaheksa tuhat eurot kolmes valdkonda ümber paigutada, nad tahavad maksta äh, IT-juhtimissüsteemide hankele. Mm, äh, nad tahavad ka äh, regioonide komitee veebiarhiivi luua, sada kuuskümmend kaheksa tuhat eurot on nad saanud saanud äh, pensionite ja personali vähendamise arvelt, äh, siin ei ole vaja ka hääletada ja mul on hea meel seda ettepanekut ka toetada ja lõpetuseks äh, Euroopa Parlament, siin on tehtud kaks taotlust ümberpaigutamiseks, kõigepealt esimene puudutab C üheksat, mille ettepanek on selline, et kasutatakse ära kasutamata signeeringute PHS-i ja Virtsi hoone re, re, renoveerimisest ülejäänud raha siis Äh, ja need on lepingud, äh, mis ei läinud käiku ja nad ka tahavad kasutada seda raha IT-projektide rahastamiseks, äh, eriti just uute seadmete hankimiseks me peame seda ümberpaigutamist hääletama ja ma soovitan selle poolt hääletada. ja lõpetuseks C kümme, mille ettepanek on kasutada ära äh, Äh, kasutamata äh, palgafond, äh, mille eesmärgiks on maksta uut audiovisuaalvaldkonna ähm, seadmete eest ja ma toetan ka seda. nii et kaks hääletust on vaja, kõigepealt vaja teha kõigepealt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee küsimuses ning Euroopa Parlamendi C9 IT-projektide ümberpaigutamise küsimuses ka ja mina teen ettepaneku nende poolt hääletada suur aitäh, härra raportöör. kas kellelgi on küsimusi sõnavõtu osas? ei ole. niisiis, arvate, et äh, neli nendest ümberpaigutamistest võiksid olla vastu võetud, panen hääletusele äh, esimese paigutamistaotluse, mis puudutab äh, sotsiaal- ja majanduskomiteed, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud, vastu võetud, nüüd hääletusele C üheksa Euroopa Parlamendilt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, kolm vastu. palju õnne raportöörile. nüüd edasi kinnisvarapoliitika kaks äh, projekti, Euroopa välisteenistus soovib osta Euroopa delegatsioonile Lõuna-Aafrikas äh, hoone ning Euroopa Kohus, Euroopa Kohtu hoonete turvasüsteemide tugevdamine. ning annan sõna Monika Hoolmeierile, kes on meie alaline raportöör, et ta selgitaks seda äh, küsimust täpsemalt võib-olla ka mõni variraportöör soovib sõna võtta. Monika vastab teie küsimustele. suur aitäh, lugupeetud esimees ja eh, mina reageerin kohe igasugusele minupoolsele pöördumisele tõesti. Mm, kõigepealt eh, Euroopa Kohtu teema, tegemist on väga hästi ettevalmistatud projektiga mida Euroopa Kohus meile üksikasjalikult on ka juba tutvustanud, me räägime siinkohal turvasüsteemi meetmete parandamisest Euroopa Kohtu hoonetes ning eh, need meetmed on väga mm, vajalikud, Euroopa Kohus eh, on liikmesriikide eh, turvaekspertidega äh, kohtunud äh, ning need meetmed on kujundatud selliselt, äh, et Euroopa Kohus ei oleks pärast selle projekti elluviimist mingi kinnine kindlus, vaid endiselt avatud hoone, kuid selline hoone, kus on head turvasüsteemid. kulud Äh, on äh, kakskümmend üheksa miljonit, äh, kaks tuhat üheksateist üks koma kuuskümmend viis miljonit, järgmisel aastal veidi veel ja siis kaheksa koma viis miljonit kolmandal aastal. Euroopa Kohus mm, on kasu ka saanud eelarvemäärusest Eh, sest et see on muutnud eh, sätteid, mis kehtivad hoonetele. Mm. Eh, ja ta saab selle võrra rohkem raha ning ma tahaksin soovitada nõukogul need eelarvemuudatused tõesti toimivaks muuta ja panna need tööle. ja väga hea on meil olnud ka koostöö Luksemburgi riigiga Mm, sellepärast et äh, Luksemburg äh, võtab enda kanda äh, suure osa sellest projektist ja selle läbiviimisest. ma tahaksin Luksemburgi selle eest tänada. Mm, nad on väga abivalmid olnud selle projekti kontekstis intressimäär on niimoodi paika pandud, et äh, laen tuleb äh, hiljemalt kahekümne aastaga tagasi maksta, aga loomulikult püütakse seda teha juba äh, kiiremini. Mm, intressimäärad ei ole veel sajaprotsendiliselt kindlaks määratud, aga ähm, euro pluss, eurobor pluss marginaal on üks üks protsent äh, umbes, see on väga hea tulemus ja see tähendab seda, et kulud äh, on väga mõistlikud selle projektiga seoses. ning äh, võimalikud mm, suurenemised hoone väärtuses on umbes kolmkümmend üks miljonit äh, ning äh, tegelikud äh, kulud, mis puudutavad laenuintresse, on umbes kolmkümmend viis miljonit mm, me loodame ja Euroopa Kohus on tõesti seda väga hoolega vaadanud ja on töötanud välja ka kõige hullema stsenaariumi võimaluse ähm,. intressimäärad on madalad ning äh, nad arvavad, et nad tegelikult äh, peavad maksma vähem, kui see kõige hullem stsenaarium ette näeb. Need kulud ei osutu tegelikult nii suureks. ja ma arvan, et me seda saame tegelikult sajaprotsendiliselt äh, toetada. ja Lõuna-Aafrika teema on natuke erinev sellest esimesest. Alors sur la première partie. esimese osa kohta, mis puudutab siis Euroopa kohtuhooneid seal reservi ei ole. kas variraportöörid soovivad sõna võtta? kui ei, siis panen hääletusele. nimeline elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? niisiis kakskümmend kolm poolt, kaks vastu. väga veenmisjõuline raportöör ning äh, kas Lõuna-Aafrika kohta midagi lisada? jaa, äh, põhimõtteliselt äh, on see hoone hästi planeeritud, ja äh, tehakse nüüd äh, kulutulu analüüs, kas on mõistlikum mm, uued bürooruumid hankida, mis äh, maksavad üle kaheksa miljoni euro või renoveerida vana hoonet ning tegeleda renoveerimisega, mis maksavad üle seitsme koma seitsme miljoni, aga tegelikult oleks Äh, mõistlikum, äh, täiesti uus hoone. Äh, see on umbes viiskümmend tuhat odavam kui alternatiivid ja see tähendab seda, et uus hoone kui selline on midagi positiivset, see on positiivne lahendus välisteenistus ei ole veel seal, ei ole siin, äh, me oleme natukene ajast äh, ette tõtanud ja, ja võtnud selle teema arutlusele äh, kiiremini, kui esialgu nähti. aga asjad on sellised, et me mm, me, olukord on selline, kus kasusaajad, omanikud tegelikult ei ole teada ja seetõttu Äh, mõnikord on äh, ettevõtjad ähm, omanikud äh, ja me oleme küsinud ja päringuid esitanud, kes on päris omanikud härra Duran ja mina püüdsime natuke siin asju uurida selle koha pealt, kes on päriselt selle hoone omanikud ja kes saaksid sellest kõigest kasu. EMU direktiivi kohaselt peame me teadma, kes on tegelikud omanikud ja kasusaajad, selleks, et veenduda nende sobivuses ja me peame selle kõikide hoonete puhul niimoodi kindlaks määrama ja kui on teatud juriidilised isikud, kes ka siia kaasatud on, siis on see keeruline ja Lõuna-Aafrika puhul on see jällegi niimoodi ja välisteenistus ei ole veel äh, siin ja äh, seetõttu äh, kümnendal detsembril võib-olla me peaksime sellest veel rääkima, aga ma tõesti palun, et me uuriksime välja, kellele need hooned tegelikult kuulu, kuuluvad. Ähm, ja ma arvan, et et me peame Lõuna-Aafrika ja Moskva puhul tõesti kindlaks tegema selle, kellele hooned äh, kuuluvad. Mm, kas see on teie jaoks probleem või mitte, andke mulle palun teada. Mm, ja me peame äh, tõesti selle selgeks tegema, äh, meil on kümnenda detsembri tähtaeg paika pandud ja mul ei ole mingeid reservatsioone sisulise poole pealt, aga ma tahaksin teada tõesti, kes on Moskva ja Lõuna-Aafrika hoonete omanikud ma saan äh, järgmist rohkem teada, et tegemist on siin ka äh, õigusbüroode direktoritega, äh, kes nagu ütlevad, et nad on omanikud, aga tegelikult ei ole. Mm, ja mm, ma ei tea, kas me peaksime selle asja nüüd kümnendani edasi lükkama või mitte, seda otsustab komisjoni esimees. Merci Monika, je pense qu'on peut. tänan Monika arvan, et võime edasi lükata ilma erilist muret tundmata. kas kellelgi on raportöörile küsimusi? minul on. teame, et Euroopa välisteenistus avab aina rohkem esindusi. kas ei ole karta, et mõningates pealinnades on kakskümmend üheksa saatkonda? kas ei ole võimalik kuidagi grupeerida meie diplomaatilisi esindusi väljaspool Euroopa Liitu lihtsalt kokkuhoia, kokkuhoiunõttel. väga kummaline on niimoodi mitmekordistada eh, eh, tee, selliseid teenistusi, sest eh, kokkuvõttes meil ei ole ühist välispoliitikat, iga riik peab, arendab ise oma välispoliitikat. me kulutame hirmus palju raha väga vastuolulisele teenistusele mina arvan, et me ei tegutse siin eriti selgelt. jah, ma tahaksin öelda, et ühest küljest võib-olla on mõnikord võimalik see siis, kui on suured hooned, et pakutakse välja, et väikesed liikmesriigid võib-olla tahavad samasse hoonesse tulla äh, Euroopa Liidu äh, saatkonnaga või esindusega, aga Mm, kui tegemist on suurte riikidega, Saksamaaga, Suurbritanniaga, Prantsusmaaga, ei olda sellest ähm, pakkumisest just eriti äh, huvitatud, ollakse tagasihoidlikud ja sageli sellistel juhtudel ei piisa ka suurematest hoonetest, siis on vaja pilvelõhkujaid lausa juba äh, selleks, et kõik töötajad ära mahutada. ja äh, ja mm, äh, Lõuna-Aafrikas saab meil olema ka üks äh, nii-öelda allüürnik ja mõningates riikides, äh, kus liikmesriikidel on väikesed saatkonnad, siis sageli ollakse nõus liituma Euroopa Liiduga ähm, ja ka maks pinda ja muud ning lahendamaks erinevaid probleeme ühiselt Äh, aga äh, suured liikmesriigid või need riigid, kus on väga palju töötajad, äh, töötajaid esindustes, siis nende puhul see lahendus ei kehti, sellepärast et hooned ei ole piisavalt suured või siis lükatakse sellised pakkumised tagasi liikmesriikide nii-öelda rahvusliku uhkuse tõttu aga teatud riikides sellised lahendused juba tegelikult toimivad ja Äh, sellistel juhtudel äh, on hoone äh, sageli Saksamaa, Belgia ja mõne teise riigi suursaatkonna lähedal. aga härra esimees, mõte kui selline oli väga hea. Euroopa välisteenistuse esindajad saabuvad, me oleme oma päevakorrast pisut ees nii et äh, võib-olla katkestame mõneks minutiks. ehk saame välisteenistuse esindajatelt otsese vastuse. niisiis, katkestame istungi. jätkame, ärge kaugele minge, kolme-nelja minuti pärast jätkame. tule. Bien, la séance est reprise. Madame, messieurs du service européen d'action extérieure. välisteenistuse äh, lugupeetud prouad ja härrad, meie otsime päevakorrast, et teie olete ikka õigel ajal kohal, vabandage meid. proua Hoolmeier on meie raportöör ja proua Hoolmeieril on teile mõningad küsimused. et igasuguseid kahtlusi hajutada. Lieber Herr Vorsitzender, vielen austatud härra esimees, suur aitäh teile. ma väga vabandan Euroopa eh, välisteenistuse eest, sellepärast et täiesti erakordne on juhtunud, me oleme ajakavast ette jõudnud täna. Eh, ja mm, eh, me oleme rääkinud sellest teemast nüüd uue rahapesudirektiivi kohaselt on ette nähtud, et et äh, me ei pea rääkima mitte ainult õiguslikest omanikest, kelleks on sageli äh, õigusbürood, äh, vaid me peame mm, selgeks tegema ka, kes on hoonete otsesed omanikud, tegelikud omanikud ja kasusaajad. ja Euroopa välisteenistus kiidetakse väga hea ülevaate eest siin vallas. Mm, ja üldiselt meil probleeme sellega ei ole Äh, aga me peame siiski mm, kindlaks tegema, kes on Moskvas tegelikud omanikud ja Lõuna-Aafrikas ka, äh, kes on selle juriidilise keha taga, keda me tegelikult väga hästi ei tunnegi. Bien. Bienvenue. tore. tere tulemast äh, meie eelarve küsimusi äh, käsitleva komisjoni esindajale, et meie teema puhul meile kaasa aidata. see küsimus on oluline ja sellest rääkisime juba siis, kui me rääkisime äh, delegatsiooni laiendamisest Venemaal. jah, võtsime teadmiseks selle hiljuti äh, saatsime teile täiendavat informatsiooni proua Hoolmeierile praegu ka paar minutit tagasi ja saime äh, ka esimesed infod selle kohta, millised nimed on selle õigusliku üksuse taga, juriidilise isiku taga. Äh, kaheksa nii-öelda perefondi äh, Lõuna-Aafrikast. ja tõesti, me nüüd alustasime täiendavat kontrolli, et saada täiendavatest registritest informatsiooni, jah loomulikult oleme juba uued äh, finantsmääruse sätted äh, oma töösse sisse võtnud äh, ning see ei puuduta mitte ainult rahapesu, vaid ka maksustamist üldisemalt nendes küsimustes. Neid küsimusi peame tähtsaks ja meie koostöö peaks aitama riikidel samuti oma äh, tegevust parandama äh, maksuvaldkonnas äh, ja samal ajal me ei peaks äh, omalt poolt aitama kaasa sellisel juhul maksudest kõrvalehoidmisele, võtame seda teemat väga tõsiselt. Venemaa küsimuses võib-olla olen pisut üllatunud, et need küsimused uuesti tõstatusid, mulle tundus, et me oleme juba saatnud teile täiendavat infot selle kohta, kes on need füüsilised isikud, kes on ettevõtte taga. aga saadame siis täiendavat informatsiooni, kui proua Hollamäerile, nagu kui seda soovite. ja Aafrik, Lõuna-Aafrika osas meie oleme saanud äh, täiendavat informatsiooni ning hangime seda veel, kui seda on vaja. Äh, ütleksin, et välisteenistuses äh, oleme meie päris, tunneme ennast päris kindlalt praegu. me saame oma tööd, tööga edasi minna ja äh, võib-olla mitte enne aasta lõppu ei jõua ühele poole asjadega, aga aasta alguses samuti ainus äh, takistus praegusel hetkel on see, et äh, võime kaotada võimaluse käest, sellepärast et on ka konkurents Korea saatkonnaga, kes samuti tahaks võimalusi ära kasutada, nii et meil oleks võimalik lihtsalt meie kavatsusi paremini tagada, samal ajal loomulikult, kui me samal ajal juriidilist tausta põhjalikult uurime ja minu lisaküsimus äh, on selline, et tegelikult äh, mind ei huvita see, kellele see õigusbüroo ähm, kuulub, ei, mind huvitavad äh, need inimesed, kes on nende hoonete tegelikult omen-, omanikud. ja kui te lubate, siis ma annaksin sõna ka härra Tarandile. Mm, ja Äh, kui äh, Lõuna-Aafrika puhul on see omanik teada, siis me kiidame selle projektiga heaks, äh, aga mm, meile jõudis info, et see omanik on see õigusfirma, aga see meid ei huvita. me tahame tegelikku omanikku teada. mulle meenuvad siin sellised Panama skeemid, kus olid sellised õigusbürood Mm, mis tegutsesid äh, ka kinnisvara valdkonnas äh, ja äh, seal olid mängus ka riiulifirmad mm, ning väga kaua läks aega, enne kui tegelikud niiditõmbajad välja tulid tegemist on justkui organiseeritud kuritegevusega ja meie jaoks on see tõesti väga oluline teema, me peame oma hoonet ja kinnisvarapoliitikas äh, seda kindlasti mm, selle kindlasti selgeks tegema, nii et mind see tõesti ei huvita, kelle oma see õigusbüroo või firma on, mm, meid huvitavad tegelikud äh, omanikud ja me tõesti tahaksime igakülgselt sellekohast dokumentatsiooni näha ja saada. aitäh. see süsteem système que vous décrivez, c'est un système de poupée russe en quelque sorte mm. no seda, see süsteem, mida te kirjeldate, see on selline vene nuku matrjoška laadne süsteem, eks ole. me oleme siia kutsunud siis välisteenistuse inimesed ja kutsume neid üles olema väga hoolikad, sellepärast et Euroopas mõistame me maksuparasiisid hukka me ei armasta neid maksuparadiise Euroopas. Euroopas ei ole maksuparadiise ega ju. ei ole ju. kõik nad on ju <laughs> legaalsed. kõik nad on legaalsed. aga mõned on siiski natukene äh, nagu võrdsuse puhulgi legaalsemad kui teised. me ei saa peatada äh,, me, me operatsioone, mis võivad osaleda rahapesus, milline paradoks, eks ole. ma loodan, et Euroopa Liit siiski võitleb pühendunult kõikide maksuparadiiside vastu. me peame oma maksusüsteemi lihtsustama selleks, et et liiga keeruline maksusüsteem ei aitaks kaasa äh, maksudest kõrvalehoidmisele, maksude optimeerimisele aga mul on veel üks küsimus Euroopa välisteenistusele. küsin endalt kogu aeg, milline on Euroopa Liidu välispoliitika ajal, kui meil on palju välissaatkondi. meil on kakskümmend üheksa saatkonda, kakskümmend kaheksa, äh, kui britid lahkuvad kas ei ole võimalik selles vallas midagi kokku hoida nende saatkondade arvelt? sest olgem ausad, kui me räägime avalike kulutuste vähendamisest, siis võib-olla võiks just nimelt selles valdkonnas kokkuhoidu ette näha. kui meie kaaskodanikud äh, saavad äh, põhjalikumalt selle valdkonnaga tuttavaks, tõenäoliselt nad oleksid nõus sellega, eks ole meil on ju ühine välispoliitika. kas oleks võimalik vaikselt äh, asju koondada, äh, hooned, äh, koristamise valdkonnas näiteks, hoonete hooldamise valdkonnas ja nii edasi oleks võimalik kokku hoida. suur tänu selle küsimuse eest. ma ei tea, kas mäletate võib-olla, kui meil toimus kinnisvara teemal arvamuste vahetus juulis, siis me rääkisime sellest teemast juba. jah, te kõik saate aru sellest, et äh, kõiki asju ei saa Euroopa äh, Liidu välisteenistus otsustada ja liikmesriikide tahe peab ikkagi liikuma samas suunas nagu meie tahe selleks, et seda teha. Äh, mis puudutab taristut ja infrastruktuuri, siis meie süstemaatiliselt tahaksime koos äh, äh, jagamise põhimõtet ning sünergiat liikmesriikide vahel Lõuna-Aafrika puhul näete, et äh, suurus tavaliselt ei anna meile võimaluse väga palju rahvast vastu võtta ja Euroopa Investeerimispank praegusel hetkel peab toetama meid. Lõuna-Aafrika puhul on on raske selliseid projekte teha nagu Euroopa Maja, ilma et kõik liikmesriigid selle taha oleksid koondunud. on ka näiteid, kus asjad toimivad suurepäraselt, Ghana äh, sakslastega koos äh, ko ehitame maja, äh, kuhu siis koondada oma esindusi. tõesti on võimalik mastaabisäästu siin ette näha, aga meil on rohkem vaja siia taha saada siiski finantsministreid, mitte niivõrd välisministreid. sellepärast, et jah. ja me alustasime selle, selle protsessiga juba Tansaanias, seal on mitmete liikmesriikide saatkonnad koondatud ühte hoonesse. meie omalt poolt edendame sellist koondamist, me aitame dokumenti ühtlustada, oleme siis Äh, aidanud omalt poolt kaasa sellele, et saaks ühes kohas üürida neid äh, ruume ja meil on oma meeskond, kes sellega tegeleb. me saame kas siis äh, ise vastu võtta liikmesriike oma hoonetes või siis majutuda ise liikmesriikide juurde, esinduste juurde. Lõuna-Aafrikas on kui palju Euroopa Liidu saatkondi? mul ei ole ma ei saa peast praegu öelda, kui palju on, aga ma arvan, et üle kahekümne, aga ma täpselt ei mäleta, kakskümmend üks või kakskümmend kaks vist. kahjuks mul ei ole seda infot kaasas, aga tõesti, selles riigis on palju esindusi. tore, jätame siis selle teema, rohkem küsimusi ei ole selle päevakorrapunkti küsimuses ma ütlen lihtsalt, et äh, me hääletame selle osas äh, ja kiidame heaks selle hoone kasutamise, kui me oleme saanud selle informatsiooni äh, nende omanike kohta, mida ma mainisin. Donc une des échéances possibles, c'est le 10 décembre, si dit ja meil on aega kuni kümnenda detsembrini siis seda, seda infot täiendada. kinnisvarapoliitika meil ei ole mingisugust äh, täiendavat infot, eks ju, proua raportöör? ei. ei midagi, ütleb proua Holmaier. siis läheme edasi oma päevakorraga piirikontroll. ja Äh, rannikuvalve. ja annan nüüd sõna Jens Kaierile, kes tutvustab meile oma arvamuse projekti. ja variraportöörid, kes soovivad sõna, saavad ka sõna, kui soovivad suur aitäh, lugupeetud esimees ja tegemist on ametiga, mida me tunneme Frontexi nime all Mm, ning äh, nüüd äh, on tal Euroopa Piiri ja Ranniku äh, valve nimi antud ja EBCGA on nüüd uus lühend, millega me peame siis harjuma, tahame seda või mitte. Mm, ja tegemist on siis Frontexiga uuel kujul ja uue mandaadiga eelarvemenetluses ja protsessis, mis praegu järgmise aasta kohta mm, aset leiavad, oleme me selle teemaga juba tegelenud mm, ja kakskümmend seitse ametit mm, umbes kümme tuhat 000 äh, inimest saab seal töötama, kolm tuhat neist on ametnikud, kolm tuhat pikaajalise lähetusega inimest liikmesriikidest ja siis umbes neli tuhat ametnikku, kes eh, siis saat-, võidakse saata lühiajaliselt liikmesriikidest, tegemist on väga suure ülesandega, mis meie ees on ja selleks, et kõik korralikult ja korrapäraselt toimiks, on juba kakskümmend miljonit lisaraha ette nähtud ja institutsioonide vahel ei olnud mingeid tülisid ka selle koha pealt. järgmises mitmeaastases finantsraamistikus on kogu eelarve selle ameti puhul umbes kümme miljardit eurot. kodanikuvabaduste komisjon on väga ambitsioonika ajakava äh, ette näinud äh, ja mina mm, teatud punkte seetõttu piirasin äh, ja Nende hulgas on ka parlamendi positsiooni kordamine aastast kaks tuhat kuusteist et me ei taha anda sellele ametile õigust ka kolmandates riikides äh, vastutada pagulaste tagasisaatmine eest päritoluriikides. ma tahan peadirektor, äh, peadirektoriga ka sellel teemal rääkida see uus agentuur või amet peaks tegelikult Euroopa Liidu territooriumil oma tööd tegema ja see ongi piisavalt ambi-, ambitsioonikas ettevõtmine juba ja seda tuleks teha enne, kui me hakkame üldse mõtlema kolmandate riikide territooriumidel millegi tegemise peale. minu ettepanek on, et parlamendi rolli peaks tugevdama järelevalve valdkonnas ja parlament peaks olema esitatud, esindatud ka juhatuses ja me peame selgelt ka välja ütlema selle, et mitmeaastase tööprogrammi äh, väljatöötamisel peab see amet olema aruandluskohustuslane ka Euroopa Parlamendi ees äh, ning äh, institutsioonide vahelise töörühma soovitused peaksid olema ka arvesse võetud ja mm, ma ei ole väga palju mm, tahtnud muudatusettepanekuid siin, siin teha. ja me meil on Luksemburgis amet, mis tegeleb teenustega juba ja selle agentuuri eh, peadirektor palus, eh, et eh, Mm, me väga hoolsalt mõtleks uue ameti äh, mm, pädevuste üle ja selle ameti äh, tegevus ei saa hästi toimida, äh, kui me hakkame teistele ametitele ka sarnaseid pädevusi jagama äh, liberaalid ja kristlikud ähm, demokraadid on tulnud ka ettepanekutega välja selles vallas äh, ja Äh, kui rääkida tõlgetest siis, siis äh, üheksakümmend protsenti tõlgetest tehakse siis Luksemburgi asutuses ja äh, seda hangitakse allhanke korras ja seetõttu me ei pea seda muudatusettepanekut enam arutama. suur tänu, raportöör! tegemist on tähtsa teemaga ja see on meie tähelepanu keskmes Euroopa tasandil, me peame tagama kontrolli välispiiridel Euroopa Liidus kes soovib sõna selles küsimuses, härra Sarvamaa, palun. suur tänu ja aitäh, härra Kaier, selle arvamuse projekti eest olen mõistagi nõus teie muudatusettepanekutega, millega tahetakse suurendada koordineerimist ametite vahel, Euroopa Liidu delegatsioonide vahel ning meie ühise julgeolekupoliitika lähetuste küsimuses või kolmandates riikides, siis ka viis ja kuus, toetan seda ameti juhtimise osas, aga ei ole nõus muudatusettepanekutega üks, kaks ja kolm. meie, minu arvates on oluline, et amet saaks toimida ka kolmandates riikides ja toetada neid. ma mõistan seda argumenti, et peaksime kõigepealt asjad äh, kodus tööle saama. aga kuna tegemist on täiesti piiriülese küsimusega ning äh, kogu Euroopa piiri ning äh, rannikuvalve eesmärk on sellele suunatud, siis tundub mulle, nagu me ehitaksime juba algusest peale poolikut maja. selle asemel tahaksime aga, et oleks võimekused paigas ikka algusest peale see tooks ka Euroopa lisandväärtust. tõhusus, tulemuslikkus ja minu arvates lisaks sellele veel äh, kümne tuhandel pealine meeskond peaks peamiselt äh, koosnema liikmesriikidest välja saadetud äh, inimestest. liikmesriigid siis vastutaksid mõistagi selle eest, et see, need ressursid on olemas ning äh, saavad ja, ja kasutamisvalmida ning ei tohi mitte mingisugust äh, tegevuslikku kattumist olla äh, ametitöö ning liikmesriikide tegevuse vahel. aitäh! kas on veel kedagi, kes soovib sõna? ma rohkem sõnasoove ei näe praegu. härra Sarvamaa tõstatatud küsimus on tõesti oluline. kas me piirdume piiridega äh, ranges mõistes või püüame siis äh, ka hallata rändevooga, vooge äh, transiidiriikides, Liibüa näiteks. kas on mingeid meetmeid, mida saab võtta, kui riigid ei ole oma ülesannete kõrgusel? ja kui seda kasutavad ära organisatoor, organiseeritud kuritegelikud jõugud, kes äh, kasutavad ära rändevooga ja korraldavad rändevooga, sellest muidugi me võime rääkida. härra Kaier, palun lõpetuseks sõna. jah, ähm, tõesti. Äh, mul on tõesti asjadest natuke teine nägemus. jaa ma leian, et oluline on see, et äh, uued amet, uus amet töötaks või toimiks äh, õigusraamistikus, äh, mille meie Euroopa Liiduna saame tagada või garanteerida Mm, ja et me saaksime garanteerida, et need operatsioonid ja taset vastavalt äh, õigusriikluse ja inimõiguste austamise põhimõttele ja mina ei saa garanteerida, et äh, iga kolmanda riigi puhul ja ma pean silmas neid, äh, mida teie ka esimees nimetasite, et nende liik-, nende kolmandate riikide puhul see kõik tagatud oleks ja kes siis mm, meile saab kinnitada, et Liibüa puhul tagasisaatmised Äh, leiavad aset seaduspäraselt ja reeglitepäraselt ning et et need inimesed, kes Liibüast oma koduriikidesse tagasi saadetakse, tehakse seda vastavalt inimõiguste austamise põhimõtetele äh, äh, võib-olla peaks kolmandate riikide definitsiooni paremini paika panema, võib-olla tuleks kitsendada seda kandidaatriikidele, mida me või keda me nagunii tahame liitu võtta, võtta ja kelle puhul me eeldame, et nad Euroopa Liidu õigusraamistikust ka kinni peavad. ma arutasin seda peadirektori Legeriga ja mm, siis mm, me arutasime ka seda, et kolmand-, teistes kolmandates riikides on võimalik ka näiteks inimesi koolitada, näiteks Liibüa, selle tõite välja teie siin, härra esimees, politsei, toll, piiripolitsei, Äh, pea, äh, keskkond olib, et nemad äh, oma tööd ja operatsioone vastavalt Euroopa reeglitele ellu viivad, aga nüüd on surve selline, et mm, uuele ametile antaks pädevusi valdkonnas, kus nad saaksid tegutseda. Ähm, ja, ja mina arvan, et mingites asjades me oleme siin liiale läinud, et me hakkame asju dubleerima kui räägime uutest ametitest, siis kokkuvõttes me räägime ju Frontexist. jaa, me räägime ametist, mis varasemalt äh, oli Frontex, aga nüüd on äh, selle nimeks Euroopa Piiri ja Ranniku Valve ja tal saab olema üsna kohutav äh, EBCGA nimeline lühend. Donc son siège sera toujours à Varssavis. nii, see, see toi-, tegutseks edasi Varssavis Bon. nii. niisiis. Äh, Frontex lihtsalt muudab nime. aga Frontex on ta ikka. kuna keegi sõna ei soovi, siis muudatusettepanekud, mille soovite esitada, peavad, äh, tuleb esitada kahekümne teiseks novembriks hiljemalt ehk siis homseks ning äh, kümnendal detsembril toimub hääletus ja libekomisjon võtab oma raporti vastu kahekümne kolmandal jaanuaril. nüüd lähme edasi. Eh ehk siis eh, rahvusvahelise koostöö instrument ja arenguinstrument ning annan sõna eh, Eider Garjasaval Rubialile, kes eh, selle raporti projekti esitas. suur aitäh! ma esitan arvamuse, peame selle edastama välisasjade ja arengukomisjonidele ning eh, jagame, kutsume seda koduselt enditsi, eh, mis on lihtsam kui eh, seda pika lauset algusest peale välja öelda. ühesõnaga oleme pädevad mõningates lõikudes ning põhimõtteliselt äh, ja tegemist on siis EFSD-ga seotud instrumendiga ning äh, esitasin viiskümmend üheksa muudatusettepanekut, mille võime üht, mitmesse plokki kokku panna, üks neist on seotud äh, arvudega nagu finantsraamistiku osas tegime, äh, panime jaehind, peale jaehindade panime ka äh, alalistele hindade osa juurde ning rääkisime Aafrikale eraldatud kolmest äh, koma viiest miljardist. Aafrika ei ole ainuke regioon, mis selle instrumendiga seotud on, vaid äh, see peaks olema seotud ka meie naabruspoliitikaga ja jagasime selle nii-öelda proportsionaalselt ära, see siis kõigepealt esimene eh, muudatuste grupp. teiseks eh, on küsimus selles, kui palju raha peab olema suunatud sellele garantiire, kuna see, sellesse instrumenti lisatakse mitu muud instrumenti, mis seni olid eraldatud siis ei ole võimalik selgelt öelda, kuidas äh, seda garantiid äh, täiendada, seega see, mis ühesõnaga, äh, mm, et see peaks olema siis viiskümmend, viiekümne nelja protsendini ja see tähendab siis seda, et praegu olemasolevast mahust äh, Eh, peaks olema ulatus kuuest miljardist kolmekümne miljardini, see tähendab, et eh, see kahvel on liialt suur, seega arvan, et peaks panema piirmäära eh, kümne miljardini ning nii et me saaks ka mõelda selle peale, kuidas seda garantiid rahastada ning ei vähenda toetuste vahendeid eh, kolmekümne miljardi euro, euro võrra, see on lihtsalt turvalisuse nimel. see kõik võib muidugi muutuda ning eh, kui eh, nõukogu ei soovi sellega edasi minna, siis komisjon saab välja töötada delegeeritud õigusakti. ning kolmas töösuund on see, et komisjon pakub välja reservi, nad äh, nimetavad seda äh, ise madratsiks ehk siis äh, nad eelistavad ühesõnaga ühesõnaga nad soovivad need kümme miljardit jätta vabaks. kuna ootamatusi selles valdkonnas äh, on alati äh, üsnagi mõistlik lähenemine, kuid arvan, et on vaja kontrollimehhanisme kasutada selle kohta, kuidas seda raha kasutatakse, kui see peaks vajalikuks osutuma. sellega seoses äh, esitame muudatusettepanekud selleks, et see reserv võetaks kasutusele siis, eh, kui eh, eelarvemenetlus seda ette näeb. Mm, aga eh, pärast kus seda, kui on toimunud poliitilised arutelud Ahveti ja TV Komisjoniga ning kui on vaja, siis aasta jooksul toimuks ümberpaigutamise taotluse läbi ning äh, parlament peaks siis oma heakskiidu sellele andma. neljas töösuund on see, et äh, äh, panin komisjon saadab nõukogule informatsiooni ja nii edasi. ühesõnaga, ma lisasin juurde sõna parlament ning viiendaks, viies töösuund komisjon esitab lisades nii poliitilised eesmärgid kui ka fondi juhtimine. lisad on loomulikult määruse osas, kui aga kui räägime poliitilistest eesmärkidest ja juhtimisest, siis minu meelest on see rohkem kooskõlas, kui see jääb artiklite poole. ning veel viimaks, tegelikult on mul siis kuus töösuunda. see on seotud sellega, mis puudutab jätkusuutliku arengu fondi ning äh, kaebuste mehhanismi ja kontrolli ja teavitust, mida peab kasutama komisjon fondi kasutamise kohta äh, e parlamendile. ühesõnaga kõik see, mida me aasta tagasi ütlesime äh, jätkusuutliku arengu kohta Äh, tõtsin ja kasutasin selles äh, instrumendi kohta ning äh, kui, kuni ma kuni ma seda ette valmistasin, kohtusin Ahveti ja TV raportööridega. põhimõtteliselt oleme kokkuleppele jõudnud selliste ettepanekute osas, nad selgitasid mulle, millised on eesmärgid ning üritasime ka nende kõhklusi eh, leevendada parlamendi kontrolli osas, nad on nõus sellega, et kõiges eelarve küsimustes eh, peaks eh, parlament kontrollima fondi kasutamist ning kuna teised fraktsioonid ei ole veel esitanud muudatusettepanekuid, siis võib öelda, et äh, üldiselt neli põhiraportööri on enam-vähem fondi kasutamise osas ühel meelel. suur aitäh, Heider, selle sõnavõtu kohta. tegemist on äärmiselt olulise vahendiga ja järgmisena soovib sõna saada Paul Rüübik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 naabruspoliitika on eriti oluline. on olemas juba struktuurid, millele peab tähelepanu pöörama. ei ole vaja uusi institutsioone, sest praegu on institutsioonid juba olemas, neil on oma pädevused ja võimalused see Nad äh, töö, toimivad väga professionaalselt ja seega äh, peame neid hästi kasutama, neil ei ole vaja uusi struktuure Euroopa Liidus ja selle jaoks äh, vaja tihendada koostööd nende vahel, aitäh! proua Audal. Um, suur tänu, esimees nii nagu päris läbirääkimistel, kui me rääkisime säästliku arengufondist, äh, nii on nüüd proua Kaardi Sabal samuti teinud ära väga hea töö. tegemist on äh, suhteliselt uue instrumendiga, mis integreeritakse sellesse uude süsteemi. peame harjuma selle uue akronüümiga veel. ning minu meelest on üsnagi nutikas et tahate siia sisse tuua olulisi turvameetmeid. Euroopa Parlamendi järelevalve ning äh, fondi instrumendi haldamine samuti, kui komisjon koostas oma ettepanekut, siis mõnikord jätsid nad välja mõningaid elemente, mida oleks olnud vaja. nii et äh, meil on väga hea meel teie lähenemise üle ning omalt poolt tõenäoliselt esitan mõningad muudatusettepanekud. üks, millega toonitatakse OECD äh, hargmaiste ettevõtete suuniseid, ÜRO inimeste ning inimõiguste ning äritegevuse suuniseid, see on väga oluline, kui me tahame rohkem kaasata ärisektorit. siis tahaksime me ühtlustatud kokkuleppemenetlust kõikide projektide jaoks, mis on sidusrühmadele avatud ja mida tegevus mõjutab selles fondis. ning ähm, kes on siis äh, kes tunnevad muret selle pärast, kuidas partnereid see mõjutab, siis näiteid võib tuua näiteks sõjalisest ning julgeolekusektorist, mis peavad olema arengust lahus fossiilkütused äh, ja süsiniku teema on väga olulised ajal, mil mõistame, kuidas kliimamuutuse vallas tehtav töö muutub üha tähtsamaks. Need on mõningad kommentaarid, aga ma tean, et teil on olnud väga pikk äh, koosolekute päev, nii et praegu piirduksingi ainult nendega. suur tänu ja nüüd proua Maletitš. suur tänu, ka mina tahaksin äh, õnnitleda raportööri tänada teda suurepärase töö eest. olen suurema osaga eh, siin toonitatust nõus, iseäranis, mis puudutab erinevusi ning seda, kuidas saavutada õige tasakaal tagatiste ning finantsinstrumentide vahel eh, toetuste asemel samuti reservide küsimus ning see, kuidas parandada seda määruses. olen täielikult nõus sellega, mida tegite selleks, et eh, lisadest tuua sisse fondi juhtimine artiklisse, artiklitesse, aga tunnen muret veel lisaks sellele, selle asjaolu pärast, et määruses selles ettepanekus on äh, EFSD pluss täiesti avatud platvormina kõikide finantsinstitutsioonide jaoks ning äh, EIBO poole pöördumine, tagada operatsioonide järjepidevus, see on mul mureks. ma tean, et väga tore on, et tegemist on avatud äh, FSD fondiga, aga kas see peaks olema täielikult avatud või peaks üks osa olema ka äh, suunatud Euroopa Investeerimispangale selleks, et jätkata äh, nende mandaadiga äh, äh, investeerimiseks äh, Kariibi mere ja piirkonda ja nii edasi ja nii edasi, nagu me oleme teinud. sellega tuleks minu meelest jätkata ja kui me vaatame kõiki teisi finantsinstitutsioone, mis võiks tegelikult osaleda selles fondis, näiteks ka F2-is või EFT või Maailmapank, siis nendel on juba oma tegevused, kus rahastamine tuleb erinevatest allikatest ja sellega lihtsalt lisatakse midagi juurde. ja Euroopa Investeerimispank on Euroopa pank ning äh, nend-, nemad vastutavad Euroopa Parlamendi ees ja juba see asjaolu, et Euroopa Investeerimispank haldab neid fonde, siis selle kaudu me saame mõjutada otsuseid, langetada otus, otsuseid ja äh, see ei ole sama olukord, kui, kui me oleme kas äh, haldusnõukogus või oleme kaasotsustavaks organiks. me peaksime siis mõtlema järele, millised osad peaksid olema avatud ja paindlikud ja millised peaksid jääma äh, siiski Euroopa Investeerimispanga haldusesse. me peaksime mõtlema ka seda, kuidas tugevdada Euroopa Parlamendi rolli ning kuidas saame rohkem mõjutada otsustusprotsessi ning äh, geograafilist külge samuti. suur tänu ja enne kui annan sõna uuesti meie raportöörile, ähm, siis annan sõna Defco peadirektoraadile, härra Shaw, äh, selle peadirektoraadi direktor on kohal. palun, härra. suur tänu, lugupeetud äh, esimees ja suur tänu ka selle võimaluse eest siin sõna võtta ning selgitada mõningaid elemente seoses selle naabruse instrumendiga, äh, rahvusvahelise koostöö instrumendina, prantsuskeelne akronüüm on vist sama, mis inglise keeles. ja kui teil on mingisugune äh, parem akronüüm mõttes, äh, siis äh, kuulan teid hea meelega. andke meile siis see mõte edasi. et siis muuta seda salasõna meie koostöös nii-öelda. proua Kardia Sabal võib-olla jätkan äh, hispaania keeles, äh, kõigi jaoks on lihtsam, eriti minu jaoks. kõigepealt ma sooviksin tänada raporti eest, proua raportööri. teiseks äh, soovin, et võetaks arvesse viit kuni kuut tema töösuunda, mida ta mainis. loomulikult mina pole see, kes hakata, äh, kes peaks hakkama siin arvudest rääkima konkreetselt, aga loomulikult äh, välistegevuse osas äh, võimaldaks suuremad summad paremini töötada. ning mis puudutab nüüd varustamist kas, kas üheksa kuni viiskümmend protsenti ja eh, võimalus teada enne, eelnevalt, eh, millised vahendid eh, arenguabist läheks kasutusse, siis me arvame, et pii-, piirangut ei ole vaja, vaid on vaja ennetavat infot, millised on konkreetsed vajadused. kuuskümmend miljardit ei ole, ei ole soovitatav summa, vaid ülemmäär ning soovime teada, millised on erinevad võimalused. on muidugi vaja arvesse võtta seda, et tuleks olla äh, paindlikud ning äh, oluline ka see, äh, et oskaksime juba ette näha ka assigneeringuid ja üldiselt äh, võib arvata, et välistegevus äh, äh, toet-, tegutseks samade summadega nagu seni ja raha ära ei võetaks, vaid saaksime töötada lihtsalt paremini prognoositavates tingimustes, mis puudutab nüüd seda madratsit ehk patja, nagu ta hispaania keeles on, ehk siis varu Eh, siis komisjoni ettepanek loomulikult eh, näeb eh, ette seda, et see varu peab olema selleks, et ootamatutele situatsioonidele reageerida, nagu seda seni oleme teinud ja nagu teeme ka tulevikus, arvan, et rohkem kui lisandväärtust on vaja kindel olla selles, et Euroopa tegevus Eh, on prognoositav, et abi on eh, programmeeritud, kestab pikka aega ja samas eh, see vähendab võimalust ootamatute sündmuste puhul reageerida, selleks see varu ongi vajalik, mis muuhulgas ka võtab kasutusele Euroopa arengufondi tegevusmeetodi, kus on väga suur varu alati olemas ning äh, see peaks äh, sobima ka teie komisjonile. esimest korda kuuekümne aasta jooksul teeb Euroopa Komisjon ettepaneku, et Euroopa äh, arengufond kaoks ära ning kulud Aafrika riikidele, mis on kõige suurem osa meie välistegevusest, pluss tegevus Kariibi ja Vaikse ookeani piirkonnas. Läheks samuti Euroopa Parlamendi kontrolli alla, seega eh, meil on selgelt eh, vaja eh, edasist tegevust arendada ning nii nõukogul kui eh, parlamendil on olulised pädevused ja võimalused, mida pole välistegevuses eh, kasutuse võtnud ja võib-olla eh, oleks või vajalik praegusel hetkel seda teha, nagu ütles härra Rüüvik, ilma et me, me looks uusi struktuure, kasutame paremini ära olemasolevaid. ning mis puudutab nüüd infot, siis seal peab samuti edasi töötama nii ettepaneku osas üldiselt äh, kui ka jätkusuutliku arengufondi osas me peame ühendama jätkusuutliku arengu ettepaneku äh, arengu küsimustega oleme üritanud teha kõike selleks, et äh, meil oleks mitmeid erinevaid äh, seisukohti, et äh, tööd paremini edasi teha. seega oleme teinud ka finantseerimise ettepanekuid, et paremini edasi tegutseda praegusel hetkel. ei ole otseselt tegu administratiivkärbetega, aga nüüd, kui rääkida veel äh, sellest, mida ütles proua Haudala, siis äh, eel, eelis on see, et äh, jätkusuutliku arengu fondi lisamine uuele fondile on see, et võetakse arvesse inimõigusi, kliimamuutuste vastast võitlust ja nii edasi. ehk siis saame kasutada kogu instrumenti olgu see mis tahes, kõik küsimused, mis on seotud tõhususega, inimõigustega, eh, tuleb, võetakse arvesse ning eh, see aitab meil natuke ka eh, kokku hoida ja veel lõpetuseks proua Maladitš tegi kommentaari ning eh, ta rääkis komisjoni ettepaneku eh, kasutamisest Euroopa Investeerimispangast. meie arvame, et Euroopa Investeerimispank on eh, väga oluline vastaskõneleja Euroopa Komisjonile. koostööd on vaja rohkem teha ja nad peavad olema teadlikumad sellest, mis tööd me teeme igapäevaselt ja mis, mida me teeme koha peal ning selles osas äh, usume, et äh, see, et jätkusuutliku arengu fond äh, teeb, teeb programmeerimise tööga, on üks oluline lisandväärtus meie tegevusele ning arvan, et me sugugi ei taha kellegi tööd ohtu seada, soovime lihtsalt natuke metodoloogiat muuta, et võetakse arvesse eh, jätkusuutlikku arengut äh, ja meie tegevust äh, kolmandates riikides. suur aitäh teile, härra esimees! aitäh, härra direktor! Teie kolleeg, härra Serjani kes vastutab arengupoliitika koordineerimise eest välisteenistuses. on teil midagi lisada? suur tänu. ma räägin inglise keeles. Also uh.... ka mina äh, olen nõus nende kommentaaridega, mis tervitavad siin seda arvamust, äh, mille selle autor on koostanud. ja eriti ma tervitan asjaolu, et äh, on üleüldine toetus selle instrumendi struktuurile. ja siin toetatakse seda mõtet, et tuleb konsolideerida konsolideerida olemasolevad erinevad instrumendid, mis võimaldaksid suurema paindlikkuse ja suurema reageerimise võimega ettenägematute sündmuste korral. me tervitame ka seda, et siin on rõhutatud äh, seda, et tuleb rohkem ressursse tagada äh, ja siin on välja toodud kaks prioriteeti ka selle ettepanekuga seoses tahetakse toetada äh, naabruspiirkonda ja Saharast lõuna poole jäävat piirkonda ja loomulikult äh, see puudutab kogu MFF-i tasakaalu, kui me räägime ressurssidest, aga ma usun, et äh, välise külje pealt me oleme siiski, välispoliitika külje pealt me oleme rahul selle ettepanekuga ma toetan ka seda, mida minu kolleeg komisjonist ütles, äh, Ferran Machot äh, siis, äh, kui ta rääkis sellest, et tuleks välja pakkuda ülemmäär garantii jaoks. ma mõistan vägagi hästi seda loogikat siin taga eesmärgiks on tagada ülejäänud ressursside kättesaadavus ja kasutatavus, kuid samal ajal eh, me ei saa enne paika panna või ennetavalt paika panna seda, milline on õige tasakaal üheksa eh, protsendi ja viiekümne protsendise määra vahel, seda me teame alles pärast programmiperioodi siis ma, siis me teame, mida ja kui palju ja kuhu tuleks äh, investeerida. Mm, näiteks äh, riigi ähm, poolt võetavad laenud tulevad siin mängu ning mm, tegelik tasakaal üheksa ja viiekümne protsendi vahel saab selgeks alles siis, kui me oleme läbi viinud analüüsi, mis näitab, millised on riigipõhiselt ja piirkonnapõhiselt õige strateegia ja äh, õige tee edasiminemiseks ja need mured, mis siin väljendati, on õiged mm, aga äh, meil peaks olema selle garantii või tagatise jaoks üleüldine lagi ja äh, see oleks selle instrumendi toimimise jaoks ka oluline ja ma tahaksin öelda ka, et EFTS pluss on väga innovatiivne osa ettepanekust, sest äh, seal on ära toodud äh, erinevad investeeringute tagamise vormid äh, ja allutab need väga rangele poliitilisele juhtmisele, juhtimisele ja tagab ka järjepidevuse rahaliste vahendite mobiliseerimisel. ma tahaksin kommenteerida ka äh, Äh, instrumendi haldamise küsimust või juhtimise küsimust, me teame siit arvamusest, aga ka äh, teiste komisjonide arvamustest seda, mm, et parlament tahab mängida kontrolli äh, ja järelevalve vallas äh, tugevamat rolli mm, selleks, et tagada välissuunaliste investeeringute tõhusam ärakasutamine. loomulikult äh, me tervitame seda, kui Euroopa Parlament saab oma demokraatlikku rolli täiel määral kasutada, aga samal ajal ma tahaksin juhtida teie tähelepanu õigele tasakaalule rangete õiguslikult siduvad, siduvate sätete vahel, näiteks äh, äh multiplikeerimise äh, ja äh, poliitilistelt, äh, kuid mitte õiguslikult siduva mehhanismi vahel, kus suhtlus EAS-i parlamendi ja komisjoni vahel võiks kenasti toimida. ma usun, et meil on palju näiteid erinevatest komisjonidest selle kohta äh,, kus äh, igapäevane või regulaarne teabevahetus ja arvamuste vahetus äh, tagab äh, ka selle, et Euroopa Parlament saaks hea ülevaate sellest, millised on need poliitilised prioriteedid, mida välja pakutakse ja lõpetuseks tahaksin kommenteerida kolleeg Haudala poolt öeldut. jah, loomulikult me põhimõtteliselt toetame seda, et viidatakse OECD-le ja ÜRO põhimõtetele inimõigust isikute ja ettevõtete küsimuses, aga ma arvan, et minu kolleeg juba selgitas väga hästi seda, et eh, need on üldised põhimõtted, mis kehtivad kõikidele instrumendi komponentidele ja ta kommenteeris ka suutlikkuse suurendamist eh, julgeoleku edasiarendamise küsimuses. Mm, meie ettepanek on eh, eelarve kaudu Euroopa Liidus äh, säilitada neid tegevusi, mida Euroopa Liidu eelarves saab toetada, äh, näiteks mida on äh, CBSD suutlikkuse suurendamise abil toetatud või finantseeritud ja see peaks ka jätkuma, sest see näitab, milline on arengu ja julgeoleku vaheline seos. ja mis siis sealt sellest tasemest üle jääb, kui me räägime kaitseküsimustest ja nii, et selles osas me oleme välja pakkunud Euroopa rahuinstrumendi loomise, mis jääks väljapoole eelarvet ja sellega ma, härra esimees, ka lõpetan, suur aitäh! Si, bien, nous voici. tore. proua raportöör, palun, võtke otsad kokku suur aitäh kõigile sõnavõtjatele kommentaaride eest. näen, et äh, üldjoontes äh, oleme nõus äh, fraktsioonide vahel võib-olla väikesed varjundid on erinevmeelsused proua Haudalaga, mina ei ole esitanud ähm, muudatusettepanekuid ning äh, ning see, mis puudutab ehm, eh, illegaalset immigratsiooni, ma ei suutnud vastu panna kiusatusele ja esitasin muudatusettepaneku. tõsi on ka see, et äh, mõnikord on parem teha topelt kuigi selle aluseks ei ole võib-olla, ähm, võib-olla määrus seda just nii ette ei näe, aga poliitiliselt on parem teha topelt kui kõrvale jätta. ja mis puudutab garantii kasutamist, kuna ma tean, et tegemist on mitme erineva eelnev vana instrumendiga, siis neid tuleb aluseks võtta üheksa protsenti kuni viiskümmend protsenti ning kuna ei tea, mida vaja ei ole, mida vaja on, siis ähm, tuleb see lahtiseks jätta, aga nii lahtiseks jätta võib olla riskantne sellega seoses. Äh, tundub mulle olevat mõistlik äh, see kontrollpunkt äh, sisse viia, et kui on vaja üle kümne miljardi garantiid, siis vaatame asja üle, arutame läbi ja võtame vastu. sellega seoses äh, tundub äh, mulle oluline selline kontrollivõimalus äh, alles jätta äh, turvalisuse pärast. et meie ei ka, riskiks liiga palju ning veel osaluse küsimuses, sellest üle palju vaieldud ka siis, kui rääkisime eelmisest Äh, jätkusuutliku arengu fondist ning äh, garantiide kasutamist. me teame, et äh, seda garantiid on täiesti, ollakse täiesti võimeline kasutama ning teame ka, et välisteenistus suudab seda suurepäraselt kasutada ja juhtida ning sellega seoses ei ole vaja, et me mingisugused erisätted äh, sinna äh, lisame, sest nemad on äh, sellise programm pro,, projekteerimistöö eksperdid ning sellega seoses tean ka, et komisjon on teadlik sellest, et kardat-, kardetakse praeguse äh, kunagise mandaadi üleviimist praegusesse fondi. sellega on seotud mitmed, mitmed tehnilised küsimused, see tähendab seda, et teatud perioodi vältel võib olukord olla keeruline. minul ei ole tehnilist pädevust otsustada, kuidas seda tegema peaks. võib-olla nõukogus on eksperdid olemas, kes seda teha suudaksid. mul ei ole praegu mingisuguseid konkreetseid ettepanekuid, kuid peame tegema kõike selleks, et sellised äh, äh, operatsioonid jätkuksid ning äh, mingisuguseid erisätteid ei ole vaja ja arvan, et oleks mõist-, mõistlik, et kõik need, kes selles osalema, osaleda saavad, teeks koostööd ja samas ka konkureeriks. nii võime garanteerida, et eksperdid tegelevad äh, iga programmiga igas piirkonnas äh, ning äh, tegevust arendatakse vajaduse korral edasi. nii et minu poolt on see kõik ja loodan, et te esitate oma muudatusettepaneku. Merci, donc il faudra être à la fois audacieux niisiis tuleb olla korraga nii julged kui hoolikad. kui raha ei ole, siis jah, annavad ära kõik. meil on siin kordaja tegur. asjad lähevad alguses hästi. esimestel aastatel probleeme pole, aga olge ettevaatlikud. Äh, see võib tekkida ootamatult neid raskusi meil ärgem alahinnakem neid riske, mis, mille peale me välja läheme. ning äh, tagagem, üritagem siis tagada tagatisfond nii, et äh, me oleksime valmis selleks, mis võib juhtuma hakata. suur tänu meie raportöörile. muudatusettepanekud, äh, neid tuleb esitada kahekümne kuuenda novembri kella kuueks ehk siis esmaspäeval kella kuueks hääletame eelarvekomisjonis kümnendal detsembril. ja Ahveti ning TV ühiskomisjon hääletab neljandal veebruaril. ja täiskokku läheb see teema üheteistkümnendal veebruaril. ja härra Kölmel, teie vastutate äh, viisade lihtsustamise süsteemi eest. härra Kölmel, valmistasite ette oma arvamuse. palun, nüüd on teil sõna. suur aitäh, austatud esimees, jah, tõesti me räägime viisa infosüsteemist Euroopa Liidus see on niimoodi üles ehitatud, et komisjon teeb ettepaneku muutmaks erinevaid ettekirjutusi eh, ning eh, seda ettepanekut eh, haldab sise- ja justiitsasjade komisjon juhtiva komisjonina ja meie saame omapoolse arvamusega välja tulla sellel teemal. ja Mm, see, mis komisjon välja on pakkunud, on väga tore äh, sisulise poole peal, sellepärast et me tõesti teame, et meie kodanikud siin Euroopa Liidus äh, hindavad väga äh, liikumisvabadust Mm, ning äh, ja Euroopa majandusel on ka neid vaba liikumise põhimõtteid vaja, sellepärast et vastasel korral võib majandus kahju saada, aga mm, selleks, et me saaksime vaba liikumise põhimõtet tagada Schengeni piiridel, tuleb välispiire kaitsta selliselt, et äh, äh, see vabadus saab Schengeni siseselt eksisteerida ja selleks on meil vaja toimivat viisainfosüsteemi ning äh, välja pakutud ettepanekud ja muudatused peaksid tagama selle, et kontrollid äh, piiripunktides muutuksid lihtsamaks, aga samas tõhusamaks äh, ja mm, me räägime ka andmete vahetusest kolmandate riikidega mm, ja see mm, kõik äh, on midagi, mida tänapäeval on väga hädasti vaja, aga sellega peavad kaasas käima ka IT-lahendused, äh, sest et ilma nendeta ei saa see süsteem toimida. ja sellega seonduvalt äh, peame me investeerima, sellepärast et vastasel korral meil edusamme siin olema ei saa Äh, üldiselt on ette nähtud selleks sada äh, kaheksakümmend kaks miljonit eurot, see on väga palju raha, see on umbes sada viis miljonit Euliisa, äh, siis viiskümmend neli eurot liikmesriikidelt, mis on oma riiklikud programmid siis välja pakkunud, kaks miljonit on Frontexile ja kolmkümmend miljonit eurot Europolile. nagu öeldud, siis raha on tõesti palju vaja Mm, ning ähm, me äh, peame äh, mõistma seda, et seda raha on vaja, mul ei ole kahtlustki äh, selles, et neid kulusid ei ole võimalik õigustada, kindlasti on, ja tegemist on samas suurte investeeringutega ja meie kodanike julgeolek peab neid investeeringuid väärt olema Mm, ning äh, mõningad märkused ka libe komisjoni raporti kohta kohta, Äh, me omalt poolt äh, täiustame äh, seda muudatusettepanekutega ja erinevate programmide üle kontrollimine mm, on ka väga oluline selleks, et eesmärke saavutada ja me peame vaatama ka, millised kulud sellega kaasnevad nii suurte kulutuste kontekstis ja peab meil olema ka teatud ülevaade asjadest ja kontroll ja see peab olema igal ajal kättesaadav ja ähm, ma äh, arvan, et äh, me saame neid meetmeid, mis siin on välja pakutud, toetada, aitäh. Merci, merci, monsieur le rapporteur Colmel. Madame Claudia Tapardel, rapporteur fictif. palun, meie variraportöör, proua. Maldel, suur tänu, kallid kolleegid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 Din punctul meu de vedere, însă, äh, saavad jälgida viisasüsteemi, see on väga hea. Äh, minu arvates selleks, et meil oleks tõhus äh, kaitse- ning rollisüsteem piirides, selleks, et lihtsustada reisijate juurdepääsu ja äh, ilma piirikontrollita, selleks peab, peavad Rumeenia ja Bulgaaria saama Schengeni ruumi äh, liikmeks komisjon ja Euroopa Parlament on oma seisukohad välja öelnud, äh, on kinnitanud, et Rumeenia ja Bulgaaria vastavad vajalikele tingimustele, ähm, äh, siis loodan, et äh, eelarvekomisjon toetab meid ka, ehkki ei ole Äh, tegemist äh, just eelarvekomisjoni eripädevusega, aga selleks, et süsteem toimiks paremini, peavad ju kõik riigid kuuluma Schengeni alasse ning selles osas loodame teie toetusele. kuna me räägime praegu äh, teabe vahetamisest liikmesriikide vahel just enne seda, kui hakatakse Euroopa Liidu välispiire tugevdama, siis ei ole normaalne, et kaks välispiiri liikmesriiki Äh, ei ole Schengeni äh, liikmed. ja need äh, tingimused täidavad, need kaks riiki täidavad kõiki tehnilisi tingimusi, et Schengeni alale kuuluda ja peavad samuti aruandlust edastama nii, nagu piiripunktides kohane Schengeni alal. me toetame härra Kölmeli lähenemisviisi, aga see küsimus vajab erilist tähelepanu ja loodan, et äh, seda pakutakse äh, kompromissettepanekutes. suur tänu, proua! rohkem sõnasoove ei ole. ja saalis on ometigi äh, arvukalt liikmeid. nii et paistab, et raportööri ettepanekud liiguvad õiges suunas. härra Kõlmel, soovite sõna võtad kokku võtta? ja suur aitäh, härra esimees. ja mõne lausega ainult äh, võtaksin selle arutelu tõesti kokku. tahaksin tänada kogu südamest äh, kolleegi sõnavõtu eest ja ma olen samal meelel, kui meil on Schengeni ala, äh, siis peaks see hõlmama kõiki Euroopa Liidu liikmesriike. kas see raport on nüüd õige koht, kus me äh, seda nüüd äh, jälle äh, tulihingeliselt nõudma peaksime hakkama? noh, see võib-olla sõltub sõnavalikust, vihjed sellele mõttele ma võiksin isegi toetada. ja mm, aga ma olen siiski seisukohal, et see põhiküsimus, nimelt see, et kõik liikmesriigid peaksid olema Schengeni alas, peab saama lahendatud kuskil mujal dokumendis, aitäh! Schengeni ala on nagu euroala. kõikidel liikmesriikidel on seal soov osaleda. nii. proua, võite esitada oma muudatusettepanekud hiljem Äh, ja see on siis kahekümne seitsmendal novembril kell kaksteist päeval on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kõigile teile ja kõigile eelarvekomisjon äh, ütleb oma seisukoha välja kahekümne kolmandal jaanuaril ning äh, libekomisjonis toimub hääletus jällegi ka jaanuaris. eriti palju ei jää aega jaanuari lõpu ja kahekümne kolmanda jaanuari vahel, nii et kuskil seal siis. ja nüüd saab sõna Jose Manuel Fernandez, kes on meil kalanduse valdkonna suur asjatundja ja tema räägib meile Euroopa Liidu ja Maroko vahelisest kalapüügi partnerluslepingust. suur tänu, lugupeetud esimees. räägin portugali keeles Ja oma arvamuses ei esitame mingisuguseid, saame esitada mingisuguseid muudatusettepanekuid, saame ainult öelda jah või ei. ja mõnikord sellistes olukordades ongi võin võimalik öelda ainult jah või ei äh, ja juhtkomisjon on loomulikult kalanduskomisjon ja kalanduskomisjon peab oma seisukoha välja ütlema selle partnerluslepingu sisulise külje kohta, mis puudutab eelarvekomisjoni ja sellel on suur finantsmõju, kolmkümmend seitse miljonit eurot, mis igal aastal suureneb ja nelikümmend neli koma viis miljonit eurot eelmisel aastal partnerlusleping peaks kestma neli aastat. loomulikult meie ei taha astuda siin kalanduskomisjoni varvastele, aga tahame, et nad siiski ei unustaks mõningaid problemaatilisi teemasid selle valdkonnaga seoses me tahaksime kanda hoolt selle eest, et kogu Maroko rahvas saab sellest kasu. tunneme muret säästlikkuse pärast ning tahame keskkonnasõbralikku kalapüüki, kui vähegi võimalik. nii et äh, minu arvamus ei ole eriti pikale veninud, ainult neli lehekülge. mingit äh, süviti minevat analüüsi pole. teen ettepaneku, et äh, anname oma heakskiidu, positiivse heakskiidu, kui soovite, äh, kalanduskomisjoni lähenemisele. Eider Gardiazabal äh, soovib sõna võtta. siia oleme jäänud ainult raportöör ja mina ja esimees. no vähemalt äh, need kolm, kes kohal on, võiksid siis sõna võtta kui minust sõltuks, siis ma äh, hääletaks sajaprotsendiliselt kõige selle poolt, mida raportöör ütles. toetan äh, Maroko kalanduslepikut ja loodan, et seda teevad ka teised. Euh, leian, et äh, meie kolleegid jäitsid ennast vaimustavast hetkest ilma. karistuseks äramineku eest no ühesõnaga tundub, et äh, oleme ühel nõul. ja see ei, ei ole mitte väsimuse pärast. väga kena. nii, pärast seda pikka ja põhjalikku mõttevahetust tahaksin öelda, et need, kes soovivad vastu äh, lauset esitada, võivad esitada muudatusettepanekuid ja kui selles osas neil on kavatsusi, peavad nad seda tegema kahekümne kolmandal novembril kell kaksteist null null. me hääletame kümnendal detsembril ja kui komisjon toetab äh, raportööri, siis äh, äh, saame lihtsalt öelda jah või ei, muudatusettepanekuid vastu ei võeta. kalanduskomisjon hääletab kahekümne kolmandal jaanuaril ja täiskogu veebruaris kas on muid küsimusi, kas teie seas, kallid kolleegid, on sõnasoovijaid? ei. siis äh, ma sooviksin teile öelda, meie järgmised koosolekud toimuvad kahekümne kuuendal novembril. toimub äh, ühiskoosolek äh, majanduskomisjoniga, aga seda tuleb veel kinnitada ja kahekümne seitsmendal novembril toimub juba midagi muud, kus arutame muudatusettepanekuid. stabiliseerimismehhanismi kohta. kahekümne seitsmendal novembril samuti, ikka kahekümne seitsmendal novembril toimub eelarve kontrolli komisjoniga ühiskoosolek õigusriigi küsimustes kolmandal detsembril koos majanduskomisjoniga ühiskoosolek, pluss esitletakse ka kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve uut versiooni. nelisada viiskümmend miljonit teadusuuringuteks kümnendal detsembril Strasburgi kohtumine ning kolmteist detsember toimub ühiskoosolek eelarve kontrolli komisjonis Prantsusmaa. möödunud aastal protesteeris, sel aastal aga mitte, sest kui kokkulepet ähm,, kui kokkulepe sõlmitakse, Prantsusmaa võib rahul olla, hääletus toimub Strasbourgi kui viisteist kolm kasutusele võetakse, nii et vastasel korral proovime seda hääletada Strasbourgis jaanuarikuus. ja oleks hea äh, selles osas hoiatada ka Rumeenia eesistumist. Très bien. no kena, imekaunist päev on selja taga. suur aitäh osalistele aitäh sekretäriaadile, aitäh tõlkidele, ütleb e, esimees südamlikult. aitäh teile kõigile, kohtume varsti. head õhtut. Séance est levée. Juste pour votre information, ils ont maintenu. Très très important. La France a maintenu son recours pour le vote à Bruxelles. Vous écoutez Kas kuulate? Kuulan, käi, äh, pöördun kõigi poole, kes on kohal. Prantsusmaa jäi alles äh, oma, jäi oma seisukoha juurde ähm, äh, selle eelarve hääletuse küsimuses Brüsselis. Nad on val-, vastu tulnud sellele ja